So colleagues um,, thank you and welcome. suur tänu, kolleegid, tere tulemast äh, sellele ühtsele koosolekule Liibe komisjoni ja Naisõiguste komisjoni vahel. vastavalt äh, kodukorra artiklile viiskümmend viis äh, on see kokku kutsutud, puudutab kohtumine Istanbuli konventsiooni. ma tahaksin tervitada siin Naisõiguste komisjoni liikmeid ja muidugi eraldi tervit-, tervitan siin Vilja Plinkevitš-Utet, äh, Naisõiguste komisjoni esimeest. lühike sissejuhatus, kui lubate. komisjon tegi neljandal märtsil, nagu te teate, ettepaneku, et Euroopa Liit peab äh, liituma rahvusvahelise Istanbuli konventsiooniga, mille eesmärgiks on siis äh, naistevastase vägivalla vastase võitlusele vastu astumine ja äh, nõukogu on selle heaks kiitnud, parlament on esitanud oma avalduse ja vahearuande, mille kaasraportöörid esitasid kaheteistkümnendal aprillil. kolmsada kaheksateistkümmend, kolmsada kaheksateist muudatusettepanekut on esitatud, sellesse vahearuandes annaksin sõna äh, Viljale üle, naisõiguste komisjoni esimehele suur tänu, härra Moraes, kallid kolleegid, Euroopa Parlamendi jaoks on Euroopa Liiduga liitumine äh, Euroopa Liidu liitumine Istanbuli konventsiooniga väga oluline samm selleks, et hoogustada võitlust naistevastase vägivalla vastu. ja me oleme korraldanud kaks kuulamist selles küsimuses, üheskoos kuulanud kaasraportöörid, kes tutvustasid selle vahearuande peamiseid elemente ja Claude juba ütles, et nüüd peame siis vaatama läbi muudatusettepanekud, mis on esitatud ja annaksingi kohe sõna äh, kaasraportööridele ja kõigepealt proua Dalan Bonnefoy, kellel on viis minutit kõneaega. suur tänu, härra esimees, proua esimees, kõigepealt ma tahaksin tänada variraportööre ja kõiki parlamendiliikmeid, kes on esitanud muudatusettepanekud, suur tänu tehtud töö ja investeeringu eest esimees Moraes juba ütles, kolmsada kaheksateist muudatusettepanekut on esitatud meie äh, pidime piirduma kuue tuhande tähemärgiga esimese arvamuse versiooni osas ja seega oleme me ka ise esitanud meie fraktsiooni nimel muudatusettepanekuid, aga ka koos kaasraportööri proua Koratsa pildiga, keda ma tahaksin ka tänada austatud koostöö eest. ma olen äh, väga rahul suure enamusega nendest muudatusettepanekutest, sest nad on võtnud õige suuna ja tundub, et konsensus on välja kujunemas nendes põhimõttelistes küsimustes näiteks äh, soopõhine vägivald tekitab tõsiseid lõheseid, lõhesid meeste ja naiste vahelises võrdõiguslikkuses ja seega tuleb globaalselt sellele globaalsele probleemile läheneda. ja seega äh, peab äh, esile kutsuma mentaliteedi muutuse, seda läbi hariduse, läbi seksuaalkoolituse, läbi sotsiaalse kaasatuse. tuleb võidelda kõikide stereotüüpide ja seksistlike sõnumite vastu, eriti kui neid levitatakse meedias või sotsiaalmeediakanalite kaudu väga oluline on äh, rõhuda ka ennetamisele, kaitsele ja äh, jälgimisele ja ma olen nõus nendega, et need kuriteod peavad, äh, nendele peavad järgnema tagajärjed ja naised peavad saama juurdepääsu kohtusüsteemile. on vaja koolitada välja kõik selles sektoris töötavad inimesed, sealhulgas ka kohtusüsteemis töötavad, selleks et ei satuks juba korra ohvriks sattunud uuesti inimesed süsteemi ohvriks on vaja piisavalt ehm, rahalisi vahendeid, et see konventsioon ka rakenduks. muidu on see konventsioon ohus. ma tänan kõiki neid, kes soovivad, et äh, komisjon esitaks seadusandliku eelnõu, see raport on esimene samm ja meie töö ei lõpe, meil on vaja seaduseelnõu näiteks nagu direktiivi, milles oleks sees ühtne definitsioon äh, Euroopa Liidu tasandil naiste vastu suunatud kuritegude osas ja et oleks võimalik siis rakendada seda konventsiooni. mul on väga hea meel, et me oleme selles küsimuses ühise, ühisel seisukohal. ja siis ma toetan ka neid muudatusettepanekuid, äh, millega luuakse naistevastase vägivalla vastase võitluse koordinaator ta võiks esi-, esindada Euroopa Liitu ka siis Istanbuli konventsiooni rakendamist jälgivas sõltumatus komisjonis. paljud fraktsioonid on seda palunud, sealhulgas sotsiaaldemokraadid, kuue ja ALDE, ja ma olen täiesti veendunud, et meil õnnestub saada ka teiste fraktsioonide toetus. üldiselt eh, see lõige, mis puudutab äh, mitmetahulist diskrimineerimist, seal on kõik äh, olnud nõus sellega, et äh, pagulasnaised äh,, puuetega naised äh,, mustlaskogukondadesse kuuluvad äh, naised äh, äh, satuvad äh, rohkem äh, diskrimineerimise ohvriks, rassismi või homofoobia ohvriks äh, proua Stevens kaheteistkümnendal aprillil eelmisel aastal, sellel aastal äh, esitas raporti puuetega naiste olukorra raskuse kohta ja paljud on seda toetanud ja, ja mul on selle üle hea meel. lõige nelikümmend variraportöörid Kuue ja Alde on viidanud ÜRO-le äh, puuetega inimeste õigustele. me tuletaksime meelde, et puuetega naised on vägivalla eest paremini kaitstud, kui Euroopa Liit liitub Istanbuli konventsiooniga. proua Stevens äh, viitas ka sellele, et kõik meetmed tuleb rakendada ilma eranditeta, olgu tegemiseks eh, siis diskrimineerimise puhul põhjustena religioosse kuuluvus või puue. ja siis abordi küsimus, eh, muudatusettepaneku, mille on esitanud eh, proua Borž ja proua Kureva. see, et keelatakse naistel ja võetakse naistelt juurdepääs seaduslikule ja meditsiiniliselt ohutule mm, Äh, abordile on inimõiguste rikkumine, naistel peab olema selline juurdepääs, see on põhimõttelise tähtsusega ja sellest tuleb räägida. see konventsioon äh, puudutab äh, naiste vastu üles näidatud vägivallast ja kuritegudest ja selline juurdepääsu piiramine on kuritegu täna, kui me näeme, et millised on olnud reaktsioonilised liikumised üle terve Euroopa, mis on pead tõstnud, näiteks Poola näide, eh, ei tohi unustada seda küsimust, kui me ei toeta õigust autorile äh,, abordile, kes siis seda teeb? me ei oleks seega solidaarsed nende tuhandete naistega, kes on vastu astunud oma valitsusele Poolas tänavatel. ja siis on ka teisi teemasid, mis on problemaatilised, kus on väga palju äh, küsimärke ja mida, ja muudatusettepanekuid, mida ma ei toeta, on neid muudatusettepanekuid, mis lükkavad tagasi meie liitumise selle konventsiooniga. on neid, kes ütlevad, et see konventsioon ei ole oluline, siis sõnumi esitamisi, mis on väga negatiivsed pagulaste osas, sundabielude teema kõrvalelükkamine ja nii edasi. meil toimus variraportööridega kohtumine kaheksateistkümnendal mail Strasbourgis ja oleme juba jõudnud äh, kompromissile paljudes muudatusettepanekutes, eriti mis puudutab puuetega naiste olukorda ja me oleme näidanud äh, seda, et äh, kuivõrd need naised on tihti sõltuvussuhtes, on nendel raske tuua neid rikkumisi kohtu ette, aga millised on psüühilised, füüsilised, seksuaalsed ja majanduslikud mõjud sellele, sellele me oleme ka viidanud, need naised on juba nii, lisaks äh, siis koduvägivalla ohvriks olemisele ohvrid ka teistes valdkondades me peame võitlema äh, selle vastu ja seda võitlust tuleb tunnustada. üks kompromiss äh, on kokku lepitud siis selles osas, et äh, naisi ei tohiks kohelda Euroopa piirkondades erinevalt, sõltuvalt riigikorrast või äh, õigussüsteemist, kui nad on sattunud koduvägivalla ohvriks. see on olnud meie peamine eesmärk, äh, et kaitset harmoneerida äh, tagada juurdepääs toetusele ja infole. oleme jõudnud kokkuleppele ka enesekaitse küsimustes, mis äh, meie meelest on üks oluline samm naise ohvri seisuses tõstmise vastases võitluses. ei saa mitte kunagi, aga ka näiteks perekonna au tuua põhjuseks, miks naiste vastu rakendatakse vägivalda. ja siis uued vägivalla vormid reklaamid, äh, pornograafia, sotsiaalmeediad ja nii edasi, seal me oleme äh, teinud ette konkreetseid ettepanekuid. kaheksateistkümnendal juunil tuleb veel kohtumine variraportööridega, sest et loomulikult on väga olulisi punkte veel, kus tuleb leida kokkulepe. pean siin silmas peaasjalikult varjupaika ja liibe äh, komisjoni raportöörina on mul eriti hea meel sellele, et varjupaiga taotlejatele, pagulastele siin eraldi tähelepanu pööratakse, nad on tõesti haavatavamas olukorras veel kui teised. nüüd äh, kümme, üksteist juuli peaks me siis äh, läbi hääletama selle komisjonis, komisjonides ja septembris täiskogu ette tooma. ma olen täiesti veendunud, et äh, me oleme oma ülesande kõrgusel, et me toetame kõiki naisi, kes Euroopas tahavad ilma vägivallata elada, see konventsioon aitaks oluliselt kodanike olukorda parandada erinevate see eri, ähm, olenemata sellest, mida ütlevad mõned populistid. ja paar sõna lõpetuseks veel siis selle kokkuleppe kohta, mille nõukogu üheteistkümnendal mail vastu võttis äh, ja millega siis allkirjastati, allkirjastati see Istanbuli konventsioon. see annab Euroopa Liidule teatud pädevused, üks kõigepealt varjupaiga ja mitte tagasisaatmise otsus ja teiseks äh, justiitskoostöö karistus äh, õiguse valdkonnas koos äh, vari-, raportööri Koratsa pildiga äh, kahetseme seda, et need on väga piiratud pädevused, me oleme oma raportis öelnud, et juriidilised küsimused äh, tuleb äh, lahendada, oleme palunud ka õigustalituse äh, seisukohta, et nad äh, selgitaksid, miks selline valik on tehtud ja kuidas see mõjutab konventsiooni rakendamist Euroopa Liidu tasandil ja ootame seda analüüsi ja anname siis teile ka sellest teada, suur tänu! suur tänu ja nüüd annaksin äh, sõna teisele kaasraportöörile Anna Koratsa pildile, ka teil on viis minutit kõneaega. suur tänu, proua esimees, äh, härra esimees suur tänu äh, Kristiinile, libekomisjoni kaasraportöörile, meie koostöö sujub väga hästi ja ühtlasi suur tänu kõikidele variraportööridele. mulle tõesti teeb rõõmu see, et nii olulises küsimuses õnnestub meil fraktsioone lõhestavaid äh, aspekte ületada ja et äh, vägivald äh, õõnestab kõiki teisi võimalikke samme, mida me oleme teinud naiste jõustamise edendamiseks. me tahame anda hääle ohvriks langenud paljudele tütarlastele ja naistele. me ütleme väga selgelt, et naistevastane vägivald on tõsine kuritegu ja selle eest peab järgnema karistus. me räägime siin meeste poolset vägivallatsemist naiste osas ei ole mingit põhjust, miks oleks vaja inimest, äh, inimese kallal vägivallatseda, mitte sellepärast, et sa oled minu naine, et sa jätsid mu maha, et ma olen joodik või et ma olen armukade. ei ole ühtegi usku või kultuuri, mis äh, naiste peksmist, äh, vägistamist, mõrvamist või tapmist õigustaks või õigustaks teisi paljusid kuritegusid, mis on reastatud Istanbuli äh, konventsioonis. nii et esimene samm, mille me peame üheskoos astuma, on see, et me kutsume üles kõiki liikmesriike ratifitseerima selle konventsiooni ja rakesta-, rakendama selle täies mahus ja selle jõustama ja nii, nagu te, Kristiin, väga selgelt ka ütlesid, me paluksime, et mindaks kaugemale kui see otsus, mille nõukogu langetas. me oleme Maltale kui eesistujariigile väga tänulikud selle eest, et see esimene samm on astutud ja liikmesriigid on äh, allkirjastanud äh, selle dokumendiga, millega liitub siis Euroopa Liit selle konventsiooniga. aga kahetsusväärne on see, et Euroopa Liidu äh, liitumine on niivõrd piiratud alustel ette nähtud ja me kavatseme teha äh, jõudsat koostööd selleks, et järgmise eesistuja all eh, need eh, piirangud kaovad, aga me tahame võidelda ka naiste eh, stigmatiseerimise vastu, et anda jõud ja võim naistele, et toetada soolist võrdõiguslikkust. see on tegelikult pikas perspektiivis ainus võimalus kuidas äh, me saaksime naistevastast vägivalda välja juurida ja nüüd need muudatusettepanekud, mille pärast me täna siia kokku oleme tegelikult tulnud. kolmsada kaheksateist äh, on neid esitatud, Kristiin on nendest palju rääkinud ja seega teen väga ülevaatlikult. pärast esimest arvamuste vahetust äh, lisasime me kõik Äh, kolleegide poolt esitatud ettepanekud puuetega inimes-, naiste osas, liikmesriikide suuni, liikmesriigile antavad suunised Istanbuli konventsiooni rakendamiseks, julgustame seda rakendamisprotsessi käivitama ja eriti viitame laste haavatavusele ja uut tüüpi kuritegudele, mis äh, sooritatakse online-keskkonnas ja mida konventsioonis sees ei ole naisõiguste komisjoni raportöörina ja Rahvapartei liikmena tahaksin ma, et kõik keskenduksid vägi, naistevastase vägivalla temaatikale ja Istanbuli konventsioonile. see tekst peab olema terav ja tabav selleks, et sellel üldse oleks mingisugune mõju. me peame väga fokusseeritud sõnumi saatma nõukogule ja liikmesriikidele, mis on selle konventsiooni lisandväärtus Li. liikmesriikide veenmisel on veel tõsine äh, Äh, tööesi ees, et äh, võetaks raamistik, mis oleks kõikehõlmav ja tõhus Euroopa tasandil, et võidelda vägivallatsemise vastu, et võidelda karistamatuse vastu ja et kaitsta ohvreid. ma tahaksin toetada Kristiini ka selles ja nagu, nagu ta ütles, me oleme kokku leppinud, et äh, järgmine samm peaks olema siis seaduseelnõu Euroopa tasandil, kui see Istanbuli konventsiooni asi on juba kombes et äh, meil oleks äh, piisavalt äh, vahendeid Euroopa tasandil selle rakendamiseks. aga ma ei tahaks selles raportis laskuda teemadesse, mis tõesti läheb selle ulatuse alt välja ja ei toeta ma muudatusettepanekuid, mis hakkavad võimalusel lõhkuma seda äh, konsensust. abordi teemale te viitasite, kaasraportöör, kõik teavad, mis on minu seisukoht, mina toetan ohutut ja seaduslikku aborti Euroopas, aga ka Euroopast väljaspool, aga siin tuleb tuua sisse teatud erisus ja me palume seda nõukogu ekspertidel ka arvestada. konventsioon viitab peale sunnitud abordile vägivalla vormina. ehk siis teisisõnu, kui naistel sunnitaks abort, aborti teha konventsioonist jäävad välja kõik teised abordivormid ja kolleegid, see konventsioon ei ole meie konventsioon, vaid see on eh, Strasbourgi Euroopa Nõukogu konventsioon. nii et ei ole oluline, kas te toetate abordiõigust või lükkate selle tagasi, see ei kuulu Istanbuli lepingusse. Need muudatusettepanekud, mille konkreetsed on teinud, keskenduvad sellele, mis puudutab abordiõiguse äravõtmist, ärge saage minust valesti aru ja ärge kasutage seda konsensuse murdmiseks. me peame keskenduma Istanbuli konventsioonile, sest et sellest räägib see konventsioon, me ei hakka siin rääkima abordist. me seda teemat ei ava. selleks on teisi võimalusi, palju teisi raporteid, kus sellest räägitakse. ja kindlasti äh, Äh, on küsimus selles, et mida teha Euroopa tasandil, mida teha liikmesriikidel tasandil, aga siia arutellu see ei kuulu. ja Rahvapartei seega ei toeta ja ei toeta mina ka muudatusettepanekuid, mis lähevad ulatusalast välja, neid on teisigi, teistel teemadel, paljud nendest on esitanud Rahvapartei, mida ka mina Rahvapartei raportöörina ei kavatse toetada variraportööridega oleme kokku leppinud paaris väga heas kompromissis, me jätkame head koostööd selleks, et leida ka teised kompromissid, kokku tuleme järgmisel nädalal veel ja mille me oleme siis lühidalt veel lisanud. puuetega naised, väga oluline teema äh, haavatavad grupid, kes võivad sattuda mitmekordse diskrimineerimise alla, siis äh, karistamatuse vastu võitlus, äh, süüdlaste kohtu ette toomine, siis kodanikuühiskonna väga tugev roll ja kasvav roll, stereotüüpide vastane võitlus, ohvrite aitamine, varjupaikade alalhoid, siis kriisitelefoniliinide äh, juurutamine, keskendus ennetusele ja harimisele, e, eriti tähelepanu tütarlastele ja siis uued äh, kuritegevuse vormid, kättemaksupornograafia ja väljapressimised me online keskkonnas me kutsume liikmesriike üles äh, arvestama, äh, võitlema äh, konstruktiivselt ja positiivselt teatud liikmesriikide reservatsioonide vastu. ma olen veendunud, et me jõuame kompromissideni kõikides nendes küsimustes ja tulemuseks on raport, mida toetab täiskogu suure häälteenamusega. suur tänu meie kaasesimeestele. jah ma tahaksin tänada mõlemat kaasraportööri ja rõhutaksin veel kord siis seda, et äh, nüüd me jõuame jah, natukene delikaatsemasse faasi, muudatusettepanekute läbivaatamise faasi, aga ma tahaksin kolleege tänada seni tehtud töö eest. aga sõnavõtud nüüd ülejäänud liikmete poolt. kõigepealt härra Albrecht, kes võtab sõna proua Lunatšeki nimel. suur tänu, kaasesimehed Roheliste fraktsiooni äh, variraportööride Terri Reinke ja Ulrike Lunatšeki nimel ma tahaksin tänada siis kaasraportööre kõigepealt nende väga proaktiivse ja ambitsioonika lähenemise võtmise eest. Istanbuli konventsioon on esimene õiguslikult siduv instrument naistevastase vägivalla vastasel võitlus, vastases võitluses rahvusvahelisel tasandil. selle tähtsus on suurenenud Eh, eriti arvestades, et üks liikmesriik on ähvardanud ratifitseerimises tagasi astuda ja minu enda koduriik on alla kirjutanud küll selle konventsiooni, kuid pole seda jätkuvalt ratifitseerinud. roheliste EFA fraktsioon tahaks rõhutada ka seda, et on väga kahetsusväärne, et üheteistkümnendal mail vastu võetud nõukogu otsus ähm, näeb ette ainult väga piiratud osal konventsiooniga liitumise, eriti mis puudutab varjupaika ja justiitskoostööd ja need on jäänud kõrvale ja need jäetakse mm, siis liikmeriik, liikmesriikide pädevusse. Istanbuli konventsioonis on väga olulisi sätteid äh, varjupaiga taotlejate kaitseks, soopõhise vägivalla vastaseks võitluseks ja siis me tervitame, selle, sellepärast me tervitame seda, et Euroopa Liit on nende artiklitega liitunud ja äh, tervitame ka seda, et äh, käitumiskoodeksi osas kavatseme me koostööd teha, aga nõukogu otsus tekitab ka Äh, õigusliku vaakumi ja me tervitame raportööride sammu nõukogu õigusteenistuselt saada analüüs ja me paluksime siis seda sarnast analüüsi ka parlamendi õigusteenistuselt. ja selles valguses nüüd konkreetsemalt äh, selle vahearuande ra äh, raporti eelnõule esitatud muudatusettepanekutest mulle meeldib, et äh, kompromiss kaheksa võtab arvesse meie soovi, et Euroopa Liit peaks liituma täiskonventsiooniga. kahetsusväärne on see, et teatud definitsioonid ei ole päris paigas, majanduslikku vägivalda, majanduslikule vägivallale ei ole näiteks viidatud põhjenduspunktides ja seksistlik vihakõne nii online kui offline'is keskkonnas peaks olema ka eraldi välja toodud, sest see on üks suurimaid probleeme meie üks suuremaid nõudmisi on siis jätkuvalt veel ülal, komisjon peaks esindama nimelt seadusandliku eelnõu naistevastase vägivalla vastase võitluse osas. see annaks võimaluse rikkumismenetlused käivitada nende liikmesriikide vastu, kes korralikult ei ratifitseeri või ei võta üle seda äh, konventsiooni. nõukogu peaks üheselt võtma vastu passerellklausli äh, nõukogult peaks paluma see klausel käivitada, võttes vastu ühehäälse otsuse, kus äh, naiste ja tütarlaste vastane vägivald äh, määratletakse äh, kui kurite, kuritegude all, mis on Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis kaheksakümmend kolm lõikes üks toodud. Ehm, naiste ja tütarlaste vastane vägivald on üks kõige levinumaid vägivallavorme Euroopa Liidus, see mõjutab rohkem kui kahesaja viiekümne miljoni naise liikumisvabadust terves Euroopa Liidus, ehm, suur tänu teile! suur tänu, Jan! ECR ehm, fraktsiooni nimel saab sõna härra Škripek. suur tänu! kui lubate, siis räägin sloveenia keeles austatud äh, esimehed, daamid ja härrad. ma tahaksin võtta sõna selle dokumendi osas, minu meelest on oluline, et me toetame kõiki samme, mis viivad naistevastase vägivalla vähenemiseni. naisi tuleb toetada nii politseiüksuste poolt, aga neile tuleb anda ka õigusabi. minu tänane küsimus on aga järgmine. kas naised ja tüdrukud saavad parema kaitse tänu Istanbuli konventsioonile. minu meelest äh, ja kas siis Istanbuli konventsioon kukub läbi, kui ta piisavalt naisi ja tüdrukuid ei kaitse? see on see probleem, mis äh, liikmesriike praegu äh, painab ja sellepärast nad ka ei ratifitseeri sellele austus, äh, inimestevaheline austus on sotsiaalne nähtus, mis ei sõltu konventsioonidest. Ehm, ja see ei sõltu soost. definitsioonid äh, on aga väga erinevad liikmesriikides me peame respekteerima seda, et inimesed kasvatavad oma lapsi nii, nagu nemad soovivad, vastavalt endast äh, väärtustest, äh, mida nemad ise austavad ja me peame sellega leppima. mul ei, ma ei ole nõus sellega, et me toetaks mingisugust seiresüsteemi, see läheb vastu siseriiklikule suveräänsusele. koduvägivald, jah, see teema teenib rohkem on ära teinud rohkem tähelepanu, aga meil on palju eh, mehhanisme, millega me võiksime selle vähendamise vastu, selle vähendamise nimel töötada. parem kui politsei koostöö, eh, erasektori informeerimine ja kaasamine. Istanbuli konventsioon ei aita kaasa, ei tee olukorda paremaks. minu meelest liikmesriike ei tohi siduda selle konventsiooniga, ja öö, eh, minu meelest Türgi kohta, kes on samuti selle konventsiooni realiseerunud, me ei saa ju öelda, et seal on vägivald äh, madalamal tasandil, statistika enne ratifitseerimist ja pärast ratifitseerimist näitab aga seda, et see vägivalla tase ei ole vähenenud pärast selle vastuvõtmist. konservatiivsed valijad, keda mina täna siin esindan, leiavad, et koostöö Euroopa tasandil on oluline, aga me oleme vastu poliitiliselt motiveeritud dokumentidele, nagu seda on Istanbuli konventsioon. tegemist on äh, poliitikaga, mida ei ole võimalik läbi näha, see toot-, toodab kodanik, töötab kodanike soovide vastu, see radikaliseerib neid ja niimoodi me ainult äh, toetame populistlikke erakondi. Te murjestate öö, äh, valijad ja ärge siis olge üllatunud. härra esimees. asi on nüüd järgmine, et tõlkemeeskond otsustanud lõpetada, selle ees on, see tähendab probleemi, ma tahaksin tänada tõlkeid, kes, tõlke, kes ütleb härra esimees. aga täna nad tõesti lõpetavad, ma vabandan